kinni veate. kas teie ka soovite ainult kodukorda puudutava küsimuse esitada, härra Kelly, ainult kodukord? aitäh selle suurepärase istungi juhatamise eest.